võivad esitada saadikud omapoolse taotluse enne kaheteistkümnendat, kahekümne esimest aprilli, kui ei ole mingisuguseid äh, nõudmisi esitatud äh, täiskogul hääletamise kohta, siis äh, võivad komisjonid alustada ka läbirääkimisi. vastavalt kodukorra artiklile sada viis lõige